Euroopa Komisjoni, et nad näeksid selleks ette regulatiivse raamistiku. suured andmestikud on äärmiselt tähtsad tehisintellekti jaoks ning nagu me nägime Cambridge Analytica näitel, siis ähm, on väga lihtsasti ka võimalik kuritarvitada neid andmeid ka isikuandmeid. näiteks äh, süvavõltsingud äh, või valimiste manipuleerimine on suureks hoogs meie demokraatiatele. digitaalsed äh, arengud ei ole midagi uut, need on toimunud juba aastaid, kuid me peame leidma vastused küsimustele, mida uued tehnoloogiad meile esitavad. meenutan, et ähm, andmekaitse üldmäärus, määrusega läks kuus aastat selle algatamisest kuni vastuvõtmiseni ning samal ajal on äh, tehisintellektipõhised äh, rakendused ja näotuvastus äh, väga paljudes valdkondades kasutusele võetud, nii et me peame nende teemadega tegelema. me peame tagama Euroopa kodanikele, et kedagi ei jäeta maha. Euroopa digitaalne agenda peab põhinema meie Euroopa väärtustel ning tagama võrdsed võimalused kõigile, aitäh! suur tänu! ning nüüd annan sõna nõukogu esindajale, riigisekretärile proua Brünjatsile, palun. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, suur tänu selle võimaluse eest osaleda tänases arutelus. on tõesti väga oluline mõelda sellele, kuidas saab Euroopa Liit tagada, et üha rohkem digitaliseeritud Euroopas jääb Euroopa siiski sotsiaalseks me, meie turud peavad olema konkurentsivõimelised üle maailma, me peame neid kaitsma ja samas kohanema muutuva maailmaga. tehisintellekt toob kaasa väga suuri arenguid ja muudatusi, nii võimalusi kui ka riske. on võimalik luua uusi kvaliteetseid töökohti, on võimalik suurendada töötajate produktiivsust ning samuti võimaldab paremini ühildada töö ja eraelu ning see pakub ka uusi võimalusi haavatavatesse gruppidesse kuuluvate inimeste jaoks, sealhulgas puudega inimeste jaoks. kuid nagu iga suure muutusega toob see kaasa ka ohte, millest peame olema teadlikud. Euroopa Liit on esirinnas jõupingutustega, mille abil tagatakse, et, et digitaalne areng võtab arvesse sotsiaalseid aspekte ning kaitseb haavatavamaid inimesi. kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ILO e oma deklaratsioonis ka käsitles seda te teemat. mina tahaksin täna käsitleda kolme digitaliseerimisega seotud aspekti, mis on meile kõigile tuttavad ning me näeme, et need mõjutavad oluliselt meie e-, elu, esiteks oskused, teiseks platvormi majandus ning lõpuks digitaliseerimise sügavam äh, ühiskondlik mõju. digitaliseerimise mõju tööturule on kahene. kõigepealt suurendab see nõudlust kvalifitseeritud tööjõu järele, kellel on vajalikud oskused ja teiseks äh, muutuvad mõned äh, töökohad oluliselt või isegi kaovad St. struktuurse tööpuuduse suurenemise oht ning tööturu polariseerumise oht on samuti olemas kuna eh, teatavad töökohad kaovad. Eh, ning eh, meil on lõhe töötajate oskuste ja nende oskuste vahel, mida vajatakse, mitte ainult IKT-s, vaid ka te teaduse ja tehnoloogia valdkondades. on karta, et olukord muutub ainult hullemaks, kui me kiirelt ei reageeri ja et sellega toime tulla, on meil vaja arvesse võtta seda, kuidas digitaalne revolutsioon mõjutab inimese kogu elukoord, elukaart äh, juba varasest lapsepõlvest saadik. samuti on oluline võtta arvesse soolist aspekti, nii mehi kui naisi on vaja selleks, et äh, täita mm, töökohti IKT äh, vallas ning ka haridus peab andma vajalikud, haridussüsteem peab andma vajalikud teadmised ning tuleb vältida igasugust diskrimineerimist. selleks, et et, et ähm, töötajatel oleksid vajalikud oskused, on vaja kaasata kõiki sotsiaalpartnereid, et see tagada mis puudutab majanduslikku poolt, siis meil kõigil on raske mõista, mida platvormimajandus tegelikult tähendab. paljudel, paljud platvormid töötavad inimestega kes äh, on näilikult äh, küll äh, vabakutselised, aga tegelikult sõltuvad oluliselt neist ettevõtetest, kes on platvormide taga. see mõjutab negatiivselt sotsiaalset turvalisust ja ka näiteks ähm, tasustatud puhkust ja nii edasi. on väga oluline, et oleks piisavad kollektiivsete läbirääkimiste võimalusi, et tagada töötajate õigused. töötajatel on raske olla esindatud platvormide, platvormidel, sest tihtipeale nad ei tunne üksteist. on oluline, et kõigil oleks tagatud head töötingimused olenevalt, olenemata sellest, et tööturg muutub Euroopa tasandil on tehtud esimene samm ähm, siis äh, direktiiviga, mis võeti vastu eelmise aasta juunis läbipaistvate üldiste töötingimuste kohta ja mõeldud äh, just töötajate kaitseks. töötajate sotsiaalne kaitse ja ka vabakutseliste sotsiaalne äh, kaitse ähm, on samuti oluline ning detsembris võttis nõukogu selle kohta vastu dokumendi, mis äh, võtab arvesse just platvormitöötajaid. on oluline, äh, et inimesed, kelle töösuhted ei ole traditsioonilised, saaksid sellegipoolest kasutada äh, kollektiivläbirääkimiste võimalusi. ja on väga oluline, et ka tööohutus ja töötajate tervis oleks kaitstud, olenemata täpsest töösuhte liigist. nõukogu on rõhutanud ka seda, et on oluline tõhusalt rakendada Euroopa Liidu õigust tööohutuse vallas, sealhulgas kuute töövormide puhul platvormi töö parem mõistmine on eeltingimuseks, et mõista, milliseid poliitilisi samme tuleks veel astuda, nii et äh, me ootame ähm, juba Saksa eesistuja ja komisjoni poolt korraldatavat ähm, äh, üritust oktoobrikuus, mis tegeleb äh, just platvormitöö teemaga. nüüd digitaliseerimine mõjutab erinevaid osapooli erinevalt. Ähm, ühelt poolt on võimalik tööd paindlikumalt kujundada. samas tähendab aga ka, et töötajatel ei ole enam üldse võimalik äh, mitte olla kättesaadavad, lihtsalt äh, telefon välja lülitada, nii et äh, see kõik toob nii uusi võimalusi kui ohte. inimestel on ähm, uued vahendid, mille abil neil on võimalik tõhusamalt tööd teha. samas ähm, tööandjad kasutavad ka erinevaid tehn-, tehnoloogilisi vahendeid, et jälgida töötajate Äh, tegevusi. kokkuvõtteks, tehnoloogiad, ähm, äh, tehn-, uute tehnoloogiate puhul on oluline, et äh, me otsustaksime, millise suuna me tahame võtta. poliitika kujundaja, kujundajatena peab meil olema olemas üldpilt ning me ei tohiks unustada, et turumajandus on jätkuvalt üheks kõige olulisemaks aspektiks meie jaoks. I... suur tänu ja nüüd annan sõna komisjoni Äh, esindajale, volinik Schmidtile, palun. proua president, daamid ja härrad saadikud, digitaalne üleminek juba mõjutab täiesti enneolematult meie majandust, meie ühiskonda, seda, kuidas me töötame, kuidas me suhtleme, kuidas me tarbime tööhõive küsimus on loomulikult kõikide küsimuste küsimus. kui palju töökohti kaob, mis, eh, mida asendavad robotid, see paneb eh, inimesi muretsema, aga väga paljud töökohad lihtsalt muutuvad. Eh, paljud töökohad muutuvad, teevad läbi väga põhjalikud muutused tehisintellekt ja robootika võivad üle kuuekümne miljoni töökoha järgmise viie aasta jooksul luua maailmas ja siin ka on sellest juba räägitud, umbes üks miljon ITK töökohta on praegu vabad, sellepärast et kvalifitseeritud töötajaid ei jätku. ja ikkagi väga paljud ettevõtted, VKE-d eriti, ei suuda leida kvalifitseeritud töötajaid. see on suur väljakutse, see on meie tööhõivepoliitika suur väljakutse, kvalifikatsiooni jaoks on see mm, probleemiks. ja nüüd, proua president, me oleme õiglase ülemineku fondi loonud selleks, et muudatustest kõige rohkem puudutatud regioonidest toetada inimesi sotsiaalpoliitika ja tööhõivepoliitika peavad palju rohkem suutma ennetada ja ette arvata digitaliseerimisega kaasnevaid muudatusi. ja äh, me oleme juba kuulnud väga paljudest headest võimalustest, kuid äh, on olemas ka riskid, võimalus äh, lõhete tekkimiseks ühiskonnas üleöö tekkinud muutused vajavad oskusi meie ühiskonnas ja oskusi ühiskonnas osalemiseks tervikuna aga, aga neljakümnel protsendil Euroopa Liidu kodanikest on ebapiisavad digioskused ja seitsmeteistkümnel protsendil ei ole üldse mingeid digioskusi. järgmisel kuul äh, tutvustame me uut oskuste agendat selleks, et konkreetsete instrumentide abil toetada oskuste omandamist. see on suur väljakutse meie jaoks, sellepärast et prognoosid on sellised, et äh, peaaegu pool Euroopa Liidu töötajatest, see on üle saja kahekümne miljoni inimese, peavad omandama uusi oskusi või ümber õppima. meil on kolm eesmärki. esimene, kaasata tööandjad, et pakkuda koolitust ja ümberõpet ja sellel, sellepärast tahaksime me oskuste paketi luua, nii et ettevõtjad ja ettevõtte sektor tõesti annaks lubaduse, et nad investeerivad töötajatesse. teiseks, me peame ühendama investeeringud nii era- kui avalikust sektorist selleks, et arendada koolitust ning kolmandaks, me peame andma inimestele võimaluse ise oma kvalifikatsiooni täiendada ja uusi oskusi õppida. nüüd kaks, pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ähm, puutuvad väga paljud töötajad digitaliseerimisest tingitud muutustega kokku. näiteks on vaja meil nüüd digitaalselt ettevalmistatud äh, koolitajaid, õpetajaid, kes e-kursusi annavad ja ma ootan ka tugevdatud noorsoogarantiid, mis palju tugevamalt toetaks digioskusi. nüüd äh, samas on tekkinud ka mittestandardsed töövormid ja seetõttu on töötingimused äh, ting-, erinevatel töötajatel erinevad, os-, osalemine sotsiaaldialoogis või kollektiivselt esindatud saada puuduvad. ja sellepärast peame läbi vaatama ka oma sotsiaalkaitsesüsteemi ja tööseadused eh, ja muutma oma olemasolevaid mudeleid nii, et need vastaksid uutele töötingimustele, kaasamisele ning tagaksid kõrge sotsiaalkaitse digitaliseerimine muudab töö kui sellise mõistet, tööandja ja töötaja suhteid, töökoha mõistet ja sellepärast on täiesti möödapääsmatul, ähm, et me peaksime nüüd uude töömaailma selgust tooma. on töö ja eraelu vaheline piir on muutunud samuti häguseks, see tekitab uusi ohte nii füüsilisele kui vaimsele tervi-, tervisele ja ka nende küsimustega tuleb tegeleda. andmete kasutamine tööpõllul on viinud selleni, et ähm, kasutatakse uusi algoritme andmetöötluseks, sotsiaalseks profileerimiseks, seda on võimalik muidugi kasutada tootlikkuse tõstmiseks, aga ka töötajate jälgimiseks, nende tootlikkuse jälgimiseks ja siis tekib küsimus, kas on tagatud isikuandmete kaitse. ka sellele tuleb tähelepanu pöörata, kui me hakkame reguleerima tehisintellekti meil on vaja ligipääsetavaid koostalitusvõimelisi digitaaltehnoloogiaid selleks, et ära kasutada täielikult digitaliseerimise potentsiaal, suurendada isikute autonoomiat, ka puuetega inimeste iseseisvust ja äh, soodustada nende osalemist ühiskonnas. digitaalne transformatsioon peab olema ka võimaluseks arvestades meie demograafilisi väljakutseid ja seda, et elanikkond vananeb ning tingimused kaugetes ja, ja eraldatud piirkondades on erinevad võib-olla äh, äh, tiheda rahvastusega piirkonnast, kondadest. Euroopa peab olema konkurentsivõimeline ja uuendamismeelne digitaalmaailmas. uus digiteenuste akt ja tehisintellekt hakkavad väga tähtsat rolli mängima selleks, et vältida riske, kallutatust, diskrimineerimist. kahekümne teisel septembril korraldan ma koos äh, juhtiva asepresidenti Vestageriga äh, platvormi ar-, arutelu, tippkohtumise, kus äh, arutatakse seda, kuidas online platvormidel töötavate inimeste sotsiaalseid tingimusi parandada see peab viima Euroopa sotsiaalsamba uue ettepanekuni, sellepärast et selle samba aluspõhimõtted peavad ju jääma kehtima ka uues digitaliseeritud töömaailmas. meie äh, sotsiaalstrateegia peab olema äh, digitaalmuutusi arvestav ning osu-, meie ühiskond peab olema jätkusuutlik ning sotsiaalselt õiglane, tänan suur tänu, lugupeetud volinik ja nüüd fraktsioonide nimel kõneleb kõigepealt Rahvapartei fraktsiooni nimel härra Ratke poole, teeks minutiks palun. jah, lugupeetud asepresident, lugupeetud ähm, kolleegid. tahaksin kõigepealt tänada kolleeg Ismail Ertugit, kes ähm, täna selle teema päevakorda on võtnud et rääkida siis sotsiaalsest mõõtmest, meie arutelust sotsiaalse Euroopa üle ja ähm, sellest, kuidas see seondub digitaalse Euroopaga, nii et suur tänu sellest. olen suuresti nõus sellega, mis on täna juba kõlanud sõnavõttades, me ei tohi selles arutelus unustada seda, et viimase kahekümne aasta jooksul on juba toimunud tohutud muutused töömaailmas, töösuhted on täielikult teisenenud. Ähm, kui me räägime siin äh, äh, ühisloomest, ühistööst, platvormitööst, täiesti uued tööviisid, meil kõigil on need seadmed taskus ja me kõik teame, kõik, kellel need taskus on, kui raske on äh, tegelikult äh, leida vaba aega, et lihtsalt õhtul välja lülitada see seade. nii et on väga oluline tõesti selles arutelus ähm, ähm, näha nii võimalusi kui ka ohte. me peame täiesti asjalikult ja kainelt neid analüüsima, sest minu jaoks on selge see, et ükskõik, kas me räägime tehnikast või majandusest, võimalustest, mis sellega seondub, jah, seda tegelikult siin ka tutvustati väga õigesti, et millised on võimalused ja mm, igal juhul peab inimlikkus olema alati esikohal meie poliitikas. suur tänu ja yeah nüüd äh, sotsiaaldemokraatide nimel proua Jungeerius üheks minutiks. suur tänu, juhataja. viimase kümne aasta jooksul on töömaailm täielikult muutunud äh, ja veel kahekümne aasta pärast on pilt kindlasti veel hoopiski teine. jah, digitaalsed muutused toovad suuri võimalusi, kuid on oluline, et arengud läheksid õiges suunas. näiteks kui me mõtleme platvormimajandusele, inimesed soovivad, et neil oleks hea tööelu, et neil oleks äh, õiglane töötasu. ja nad teavad, et kui algoritmid hakkavad nende töö üle otsustama, siis toob see ainult halba kaasa meil on Euroopas vaja sellist digitaliseerumist, mis lähtub inimesest, et inimesed saaksid äh, teha head tööd ja saaksid sellest õiglast tasu. meil on vaja euroopalikku lähenemist platvormimajandusele. ning äh, kindlasti räägime neist teemadest ka kahekümne teisel oktoobril toimuv platvormimajanduse teemalisel äh, konverentsil suur tänu Renew Europe fraktsiooni nimel härra Pislaaru kaheks minutiks. lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, austatud kolleegid. meie, eurooplased, usume demokraatlikesse väärtustesse ja kodanikest lähtuv demokraatia tähendab kaasavat ühiskonda, kus kodanikel on juurdepääs ja võimalus osaleda võimalustes, mida digitaliseerimine kaasa toob me oleme selle oma kodanikele võlgu. Euroopa Liit on äh, tuntud äh, reguleerimise äh, tšempionina, me loo-, kes on loonud õigeid reegleid, mis aitavad inimesi, aga seekord ei ole õiguslik, õigusnormidest, ei ole õigusnormid piisavad. me oleme teistest maha jäänud, me ei saa hakkama oma ülesandega, kui viiendikul Euroopa kodanikel ei ole digitaalseid oskusi digitaalsed oskused, digitaalne kirjaoskus on äh, oskused on hädavajalikud Euroopa kodanikele, et nad tuleksid toime muutuval tööturul. see peab olema meie põhiprioriteediks tänasel ja homsel päeval ning me peame andma võimaluse Euroopa kodanikele kohaneda nende muutustega sest et need oskused on äärmiselt olulised tööturul hakkama saada. küsimus on aga, kuidas seda teha? me peame investeerima otse inimestesse, meil on vaja selliseid investeeringuid, mis toovad äh, ekspertteadmised äh, äh, kokku mm, nii erasektorist kui riigisektorist kui kolmandast sektorist niimoodi, et inimesed äh, tuleksid toimida muutustega, oleks tagatud nende heaolu. meil on vaja Euroopa Liidu avalikku fondi, et investeeritaks just äh, nimelt digitaalsesse kirjas, kus meil on InvestEU, erasektor mõistab, et äh, digitaalne haridus on äärmiselt oluline, mida me veel ootame? mina kutsun siinkohal üles investeerima rohkem digitaalharidusse, et tagada konkurentsivõimeline Euroopa, kasutada ära kõik võimalused, mida digitaalne revolutsioon kaasa toob, et et ähm, need inimesed, kes on praegu lapsed, saaksid osa ka sellest digitaalsest tulevikust. suur tänu ja nüüd ID fraktsiooni nimel kolleeg Šame. proua president, kallid kolleegid sotsiaalne Euroopa digitaalmaailmas äh, üllatus-üllatus äh, ei ole veel sugugi tõstatanud võimalust rääkida sotsiaalsest Euroopast. noh, komisjon ja volinik, kes sotsiaalküsimuste eest äh, vastutab, kas ta üldse teab, et see on eriti keeruline teema ja kui digitaliseerimine tõesti äh, Ähm, võiks meile võimalusi anda, ma kardan küll, et see ei ole mingi äh, imevahend. Ähm, meie arvates tuleb kindlasti reguleerida digitaalset töömaailma ja äh, samas tuleb tagada meie suveräänsus, andmekaitse Euroopa Liidu tasandil ja äh, me oleme praegu siin näiteks USA ja Hiina suhtes väga haavatavad me ei saa anda e, ilma tingimusteta oma isikuandmeid ükskõik millisele tööandjale. E, see võib e, traagiliste tagajärgedeni viia, andmetega kauplemiseni või isegi millegi halvem, halvemani muidugi tuleb liikmesriikidel Euroopa Liidul ka pingutada, et seda ei juhtuks ja tuleb mõelda ka fiskaalse dumpingu peale, sotsiaalse dumpingu peale ja hakakem siis reguleerima midagi enne, kui halba juhtub. tänan. Merci uh, on behalf of the group. aitäh ja Roheliste fraktsiooni nimel on üheks minutiks sõna kolleeg Geesel aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, te just ka mainisite seda, et äh, digitaalsed tehnoloogiad tulevad kahjuks eelkõige vaesematele inimestele. üle kogu maailma toimub üha rohkem järelevalvet inimeste üle, aga eriti puudutab see just äh, vaesemaid inimesi. eelmisel nädalal ühele sellisele süsteemile tehti ka lõpp ähm, Euroopa Kohtu ähm, otsusega, see oli siis ähm, selline sotsiaaltoetuste saajate peale rakendav süsteem, mis pidi välja valima need, kelle puhul on suurem pettuse kahtlus, see ei ole demokraatlik protsess. sotsiaalne riik ähm, on sotsiaalne nüüd siis, kui ta on olemas inimeste jaoks ja sellised süsteemid, mis ähm, mis jälitavad äh, inimesi, spioneerivad, ei ole õiged äh, selleks. kas keegi on äh, uurinud seda, kui palju on raha selliste süsteemide loomiseks äh, kulutööd selle asemel, et investeerida digiharidusse või äh, näiteks äh, maksudest kõrvalehiljate äh, leidmiseks, aitäh! Europe... suur tänu ja nüüd ECR fraktsiooni nimel saab üheks minutiks sõna kolleeg Rafalska. ma tänan, proua juhataja, daamid ja härrad. me kogu aeg kuuleme seda, et inimene peab olema digimajanduse keskmes. aga kõik need auahned, soovid ja väljakutsed äh, on meie ees nüüd ja meil on vaja seetõttu muutusi teha. robootika ja tehisintellekt võimaldab meil luua uusi töökohti, aga nendega seonduvad ka ohud. meil on vaja, et töökohad oleksid kvaliteetset, me tahame uusi tööhõivevorme, me tahame, et töö oleks atraktiivne, samas on vaja tagada, et võimalused on avatud kõikidele liikmesriikidele ja kedagi ei jäetaks väljapoole. eriti Kesk- ja Ida-Euroopat ma pean siin silmas, Euroopa Liit peab toetama eh, siin vaesemaid piirkondi. samas muudatused on vältimatud regulatsiooniga ei saa kõiki probleeme lahendada, meil on vaja luua sotsiaalne turvalisus, head töötingimused ja sotsiaalne kaasatus. The... suur tänu, nüüd vasakpoolsete fraktsiooni nimel üheks minuks proua Šaibi. suur tänu äh,. kaasaegne töö ei tähenda seda, et äh, töötajad on lihtsalt orjad, visatakse need minema, kui neid vaja ei lähe. see ei ole õiglane. Ähm, digitaalplatvormid petavad ja ekspluateerivad kõige haavatavamaid. eelmisel nädalal ähm, mõisteti äh, fiktiivse töö e, pakkumise eest süüdi Deliveroo. Deliveroo on rikkunud äh, töökoodeksid ja need töötajad, kes Deliveroo mm, jalgratastega toitu laiali veavad, ei ole tegelikult päris füüsiliselt isikust ettevõtjad. nüüd ähm, töötajad vaatavad teie poole, Euroopa Komisjon, me ei suuda enam oodata, mida me siin üldse ootame ja viivitame. me teame, äh, kes on autojuht, autojuht on palgatöötaja, palgatöötajale tuleb kaitse, sotsiaalne kaitse tagada ja ka kollektiivne esindatus nagu kõikidele töötajatele. ma tänan ja nüüd fraktsiooni väline saadik eh, Nikolau Alabanos, üks minut. suur tänu. Euroopa Liit ütleb, et uus kriis on juba tulekul ja lahendus on majanduse digitaliseerimine siin. aga kapitalistliku majanduse tingimustes kõik need uued rakendused ainult suurendavad vastuolusid Euroopa ja Hiina ettevõtjate vahel selle asemel, et kasutada innovaatiliselt neid rakendusi, et inimeste elujärge paremaks muuta, hoopis tekitatakse tööpuudus tuhandetele. ja seda näitavad äh, teie prognoosid. töötajate õigused ainult halvenevad. see iseloomustab äh, süsteemi, mida teie siin kaitsete Äh, ainult keskselt planeeritud majandus suudab kasutada tehnoloogiat nii, et leevendada äh, probleeme, selle päralt on tulevik. suur tänu, üheks minutiks proua Huttedal, palun. Äh, suur tänu, juhataja. Euroopa Liit on sotsiaalne edulugu ja ühtne siseturg on üks selle põhjuseid minu koduriik Rootsi kakskümmend viis aastat tagasi liitus Euroopa Liiduga ja tohutult on kasvanud meie skp selle aja jooksul. ja see on andnud meile võimaluse ka heaoluks rohkem raha suunata. sotsiaalne kaitse on kõrgem kui kunagi varem ja sama me näeme ka uutes liikmesriikides nii et Euroopa Liidul on tähtis roll etendada sotsiaalse heaolu koha pealt õigusloomelisi ettepanekuid tehes, aga ka kaitstes sotsiaalset turumajandust, mis muudab liikmesriigid edukaks. kui me siseneme uude töömaailma, siis on seal palju võimalusi, aga ka väljakutsed, mis tulenevad digitaliseerimisest ja peame vaatama, mida me oleme ära teinud ja mõtleme selle peale, et mida jälle teha. sotsiaalne kaitse, heaolu meie kodanikele ennekõike, aga kui Euroopa Liit digiajastul kaotab oma konkurentsivõime ja põhjuseks on halb regulatsioon, siis kaovad töökohad ja heaolust ei ole juttugi enam. suur tänu, nüüd üks minus, härra Agius Saliba. Eh, juhataja, volinik, jah, digitaalsed tehnoloogiad on muutunud kõikjal meie elu äh, ärimudelid on muutunud, äh, töösuhted on muutunud ja see, kuidas me suhtleme üksteisega, on muutunud. on väga palju võimalusi digimaailmas, aga ei ole selgeid eeskirju, uued firmad on need, kes kehtestavad äh, uusi eeskirju ja need tekitavad küsimusi, kuidas on lood töötajate kaitsega, ohutusega. tähtis on, et meil oleks tugev sotsiaalne mõõde ja ohutu veebikeskkond meie kodanikele. see, mida ei tohi väljaspool veebi teha, et ta ei tohiks teha ka veebis. eriti kui see kahjustab inimesi. uued mudelid digiajastul ei tohi võimaldada töötajaid ekspluateerida ja nende üle järelevalvet teostada ja peab olema ka õigus telefon välja lülitada väljaspool tööaega. ja peab meie töötajatel olema aeg, millal nad ei pea suhtlema digimaailmas ja saavad puhata. me peame mõtlema, millised on tagajärjed digiajastul kõikidele töötajatele uutes tööoludes. Now... suur tänu, poolteist minuti, Vola Brunet. La... suur tänu, proua president volinik, riigisekretär, kolleegid. tahaksin kahte asja rõhutada. kõigepealt üks kõige nähtavam digitaliseerimise tagajärg sotsiaal- ja töömaailmas on see, et on tekkinud uued töövormid, nimelt platvormitöötaja, äh, platvormitöö. see on äh, hoopis teistsugune kui meie tavatöö, mis teeb seadusandja töö väga raskeks. me tahaksime tasakaalu uute tööväljavaadete ja töötajate sotsiaalkaitse vahel, et ei tekiks mingit ohtu äh, töötajatele. seega on inimväärikat tööd pakkuda vaja ja sotsiaalkaitset vaja, näiteks äh, haiguste või tööõnnetuste puhul. ma usun, et teil on piisavalt otsustuskindlust, härra volinik, ja nüüd peaks kollektiivselt kuidagi olema võimalik töötajate õigusi kaitsta, seetõttu on vaja Äh, haridust, koolitust, oskusi teenuseid pakkuda ja teine punkt, mida ma tahaksin rõhutada, on see, et Euroopa Liit on digipädevuste osas väga äh, halvas positsioonis, neljakümnel protsendil töötajatest on väga viletsad digioskused või isegi üldse puuduvad nüüd tuleb massiliselt investeerida sellesse valdkonda, see on mm, pakiline päevakäsk, see on kaheksas äh, oluline pädevus, miks mitte ka luua selline Euroopa Liidu digipass, mis kajastab töötaja õigusi. tänan, vabandust, oskusi. ja nüüd üheks minutiks härra Lacapelle. proua president, kallid kolleegid 5 G saabumisel ei ole Prantsuse perifeerias ikka veel internetti. see teema on jälle nagu paljud muud teemadki meil kuidagi jalgu jäänud ja, ja jalgu järele vedama jäänud. sotsiaalpoliitika digimaailmas äh, peab olema prioriteediks meie jaoks. Euroopa Liit äh, praegu elab ähm, maailmakaubanduse ebaõiglases keskkonnas ja nüüd on vaja Euroopa riikide vahelist koordineerimist, et selline võimaluste ebavõrdsus kaoks. Ähm, muidugi ähm, tegevus on äh, praegu keskendunud või koondunud ainult suurtesse metropolidesse, aga me ei taha seda, me tahame, et ähm, majandustegevus tuleks äh, kodanikele lähemale ka kaugemates piirkondades, et digitaalmaailm jõuaks kõikide kodanikeni. Äh, loodame Euroopa Komisjonile, tänan. suur tänu, üheks minutiks proua Van Sparentak, palun. ma tänan komisjon on lubanud meile sotsiaalsemat Euroopat ja seda korduvalt. aga et täita see lubadus, on vaja vaadata, mida siis digimajandus kaasa toob inimeste elus. jah, võimatu on leida paljudes Euroopa linnades elupaika. suurte linnade meerid nagu Amsterdami, Barcelona meerid on öelnud, et BNB on üks peamisi elamu kriisi tekitajaid. elamud on illegaalseks teks hotellideks muutunud suurlinnades. ja intensiivse lobitöö tulemusena Euroopa turureeglid tegelikult eh, kaitsevad miljardeid, mida need online platvormid, kes majutusteenust pakuvad, teenivad. tähtis on tagada, et sotsiaalne Euroopa oleks meie jõupingutuse kes-, liikmes, kui me liigume eh, digiajastusse, kohaneme digiajastuga, aga need suured eh, ettevõtted õõnestavad seda eesmärki. suur tänu. nüüd proua de la Pisa Carion, üks minut. suur tänu. jah, me mõistame, kuivõrd tähtis roll on digitehnoloogiatel meie elus ja kuidas nad mõjutavad meie igapäevategemisi, meie ühiskondi. tähtsad otsused tuleb nüüd langetada, et äh, valmistada ette üleminek uutele oludele. digitaliseerimine samas ei tohi äh, kaotada inimnägu, meil on uus, uued äh, töötingimused kujunemas ja samas öö, öö, on vaja kohaneda Äh, uutele töötingimustele, mis tulenevad digitaliseerimisest ja on vaja kaitsta töötajaid, kes pistavad rinda väljakutsetega, on vaja, et meie ettevõtted oleksid konkurentsivõimelisemad ja vaja neid selles toetada ja meil on vaja jälle elu sisse puhuda ka meie maapiirkondadesse. tähtis on, et majandus ja sotsiaalne ühtekuuluvus oleks tugevam. suur tänu, üks minut, härra Giarusso signor presidente innanzitutto è necessario che nessuno. väga oluline on minu arvates see et kedagi maha ei jäetaks kui me vaatame mida digitaliseerimine pakub meile tähtis on et meie euroopas tõesti anna seisaksime hea selle eest et kõik saavad võimaluse see ei puuduta ainult meie eh, töövõtjaid, vaid ka tööandjaid. meil on vaba konkurents Eh, mida teatud määral reguleeritakse, aga samas on väga palju neid, kes hiilivad kõrvale regulatsioonist, eriti digifirmad. Eh, digitaalne revolutsioon on tähtis ka hariduseks. inimesed peavad oskama, õppima kasutama digivõimalusi, põllumajandus, tervishoid, eh, kõikjal digi-, digitaalne avab suured võimalused, aga samas on meil vaja võidelda digimaailmas libauudiste vastu. tähtis on, et me nüüd töötaksime välja sellised süsteemid, mis võimaldavad meil need ülesanded täita. nüüd üks minut, härra Kaasa. suur tänu. jah, tehnoloogia muudab meie elu seda, kuidas me õpime, kuidas me töötame. meil avanevad uued võimalused, aga ka uued on väljakutsed meie ees. töö ja eraelu tasakaal on meil reguleeritud direktiiviga, mis neid teemasid käsitleb. naised peavad saama jääda tööturule kauemaks ja samas ei tohi olla meeste ja naiste vahel palgaerinevusi. komisjonilt on tulemas uus strateegia ja me tervitame seda. samuti tuleb ette näha võimalus telefon välja lülitada. meil on vaja uusi kaitsemeetmeid, me peame olema esirinnas ja hea seisma selle eest, et kõigile kohalduksid ühesugused õigused. suur tänu, nüüd proua Toia, üks minut. suur tänu. me elame uues digitaalajastus ja me peame samas oma demokraatlikud ja sotsiaalväärtused alal hoidma Euroopas ja see on meie jaoks suur väljakutse. nüüd äh, need uued instrumendid, mis meie kasutuses on, ei pruugi seda alati tagada ja nüüd tuleb teha nii, et meil oleks õige poliitika paigas, et äh, meil oleks tagatud digitaalne õiglus, äh, kui töötajatel ei ole haridust, ei saa nad ka äh, ümberõpet ega koolitust, mis neid aitaks. peame mõtlema ka platvormitöötajatele, peame töötama selle nimel, et meil oleks sotsiaalne õiglus ja seda sa-, saab teha ainult siis, kui me arvestame ka online platvormidel töötajatega tuleb teha nii, et online ettevõtted ei, ei saaks meie andmete omanikuks ja et nad maksaksid ka makse õiglaselt. tänan. suur aitäh. üks minut, kolleeg Kanjas, palun. suur tänu. nelikümmend seitse protsenti praegustest töökohtadest ilmselt kaob järgmise kahekümne viie aasta jooksul ja digitaliseerimine mõjutab vähemalt kaheksakümmend viit protsenti töökohtadest. Need on arvandmed, mis on väga kõnekad. digitaliseerimine on hea, kuid see toob kaasa ka riske. me peame nüüd kaaluma kõiki erinevaid aspekte, soolist aspekti, sotsiaalset aspekti, meil on sotsiaalsemat Euroopat vaja, paremat koolitust, haridust, sotsiaalkaitset. see tähendab seda, et meie lähenemine kogu problemaatikale peab olema terviklik, me peame omavahel koostööd tegema, tegema äh, koostööd roheleppe nimel, et meil oleks roheleppele lisaks ka sotsiaalne kokkulepe, uus sotsiaalne kokkulepe, mis võimaldab meil uuendustest kasu saada, et äh, ükski inimene ei jääks abituks ühiskonnas selles üleminekuperioodis, milles me praegu elame. tänan suur aitäh teile ja järgmiseks üks minut, härra Rail. lugupeetud, lugupeetud volinik, meil on väga hea meel selle üle, et me räägime täna sellest, kuidas digitaliseerimine mõjutab sotsiaalset Euroopa. digitaliseerimine toob meile tohutuid võimalusi, aga paraku ka väga olulisi riske. me peame olema valmis nendega, nendele äh, vastu astuma. näiteks, mis puudutab infrastruktuuri, Saksamaa on üks kõige halvemaid mobiil äh, sidevõrke Prantsusmaal ei ole kümnetel tuhandetel inimestel üldse internetiühendust. me peame rääkima haridusest, viiendik Euroopa kodanikest üldse ei ole võimelised äh, digitaalmaailmaga toime tulema ja väga suurt muret valmistab ka, valmistab ka töötajate õiguste teema. kui rääkida platvormidest, siis on nii palju inimesi, kellel ei ole mitte mingeid õigusi oma töö suhtes, neil ei ole õigust tasustatud puhkusele, ei ole ähm, kaitset vallandamisest, nii see ei saa jätkuda. suur tänu, üks minutiks äh, sõna härra Stankanelil. E, internet in generale. suur tänu. üldiselt äh, on internet alati olnud suhtlusvahendiks, aga äh, nüüd on ta muutunud millekski enamaks. elame digitaalsete muutuste ajastul, äh, meie elu peaks äh, teatud aspektides lihtsamaks muutuma, aga kui me pidevalt ei jälgi, mis toimu, siis võib digitaliseerimine ka negatiivset mõju meie elule avaldada me teame, et igasugusele sisule ligipääs on muutunud väga lihtsaks ja me äh, peame endale aru andma, et äh, seda on väga vähe reguleeritud ja seda on võimalik ja andmetega on võimalik nüüd manipuleerida, seetõttu peame väga tähelepanelikud olema, et kogu digitaalne äh, sisu ei saa ei seaks meie oma vabadusi ohtu, meil peavad olema selged reeglid, Eh, mis garanteerivad kodanike vabadused, et need ei langeks eh, tehisintellekti ohvriks. suur aitäh ja nüüd üheks minutiks proua Franzen. mevrouw de voorzitter, meneer de commissaris, de digitale kloof. suur tänu, lugupeetud, lugupeetud volinik, digitaalne lõhe üha suureneb ehk lõhe inimeste vahel, kellel on internetiühendus ja nende vahel, kellel seda ei ole, kes ei oska sellega ka äh, ümber käia. ja kui me siin ei ole tähelepanelikud, siis jäävad need inimesed, kellel ei ole seda kiirendust, mida internet pakub, nad jäävad teistest maha me peame aitama ka neid inimesi, kellel ei ole piisavalt haridust selleks, et digitaalmaailmaga toime tulla. praegu on olukord selline, et äh, ka ka tavalise parandustöökoja töötaja peab ähm, tundma digimaailma, kuid vaid väike osa kodanikest äh, omavad vajalikku haridust, seepärast tuleb rohkem investeerida inimeste oskuste arendamisse digitaalset haridust tuleb anda ka mõnevõrra ebatavalistes kohtades. Need inimesed, kes aga kaotavad oma töökoha digitaalse arengu tõttu, ka neid tuleb abistada. nii Euroopa Komisjon kui parlament on seda mõistnud, loodetavasti järgneb neile ka nõukogu. suur tänu, palun üheks minutiks kolleeg Völken. lugupeetud äh, juhataja, suur tänu. kui me räägime digitaliseerimise sotsiaalsetest aspektidest, siis tihtipeale mõtleme selles kontekstis küsimusele, kas internet on avalik ruum, kas see on demokraatlik ruum. aga küsimus ei ole mitte ainult äh, vabaduses internetis, vaid ka töötajate vabaduses. sotsiaalne õiglus internetis tähendab minu jaoks eelkõige digitaalsete põhiõiguste kaitset. ja siin on nii mõndagi, mida me saame üheskoos ära teha meil on oluline, et inimestel oleks suurem võim omaenda aja üle, et neil oleks piisavalt aega oma perekonda jaoks, neil oleks piisavalt vaba aega. ja me peame äh, pihtide vahel võtma ka internetiplatvormid. Neil on vastutus nende inimeste ees, kes nende heaks töötavad ametiühingud üle Euroopa peavad äh, paremini võrgustuma, ka seda võimaldavad digitaalplatvormid hästi. digitaalne Euroopa on sotsiaalne Euroopa ainult siis, kui me sotsiaalpartnereid äh, Euroopas tugevdame, selle asemel, et ainult suurendada äh, suurkorporatsioonide kasumid ja ma loodan, et sellel ametiajal ma kõigis komisjonides, nii siseturu kui äh, tööhõive kui kõigis teistes komisjonides äh, tegeleme sellega üheskoos, aitäh. suur tänu, üheks minutiks on sõna kolleeg Melkiril. lugupeetud volinik, digitaalmaailm ja internet on eemaldanud ähm, tõkkeid, mm, takistusi töökoha saamiseks ja seda juba aastakümneid. digitaalsed muutused on andnud suuremad võimalused, suurema võimu üksikisikutele ja see annab ka võimaluse spetsialiseeruda ka maapiirkondades, luua endale ise töökohta, otsida võimalusi seal, kus see varem võimalik ei olnud see aga eeldab, et meil on neis piirkondades ka tõesti kvaliteetne internetiühendus ja sellepärast tuleb võrguteenuseid laiendada kõigisse maapiirkondadesse, et inimestel oleks võimalik luua endale ise töökoht me peame mõtlema võimalustele, mida digitaliseerimine pakub, mitte ainult ohtudele, sest et digitaalne Euroopa on tulevik, mida me saame üheskoos luua, aitäh! suur tänu, üheks minutiks on sõna kolleeg Ullasel. lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, kõigepealt tahaksin tänada kõiki kolleege, kes siin viibivad. räägime Euroopa tulevikust. digitaalsed muutused on äärmiselt tähtsad, need võimaldavad meie kõigi elu lihtsamaks muuta see tuleb kõigile kodanikele kasuks ja on oluline, et kõigil oleks võrdne juurdepääs neile teenustele, eelkõige just ka neil inimestel, kes on sotsiaalselt haavatavamad. tegemist on võimalusega, millest me peame kinni haarama. me peame ka näiteks puuetega inimesi paremini integreerima tööellu. niisiis kõik võimalused ära kasutama ja muidugi ka sotsiaalvaldkonnas on siin nii mõndagi ära teha avalikud teenused äh, saavad muutuda kasutajasõbralikumaks, bürokraatia väheneb. pool meie kodanikest ei valda ähm, digitaaloskusi, mis neile vajalikud on ja sellepärast on oluline, et me hariduse kaudu seda lõhet vähendaksime. suur tänu ja üheks minutiks on sõna kolleeg Schaldemoosel. suur aitäh, digitaliseerimine Äh, annab meile erinevaid võimalusi. Äh, näiteks kui äh, keegi kukub vannitoa põrandale ja ei saa ise üles, ta võib abi kutsuda ja nüüd on võimalik ka näiteks liiklusummikuid vältida ja paremaid marsruute leida, igasuguseid võimalusi on, aga me teame, et paljudel töötajatel ei ole digioskusi ja pole ka õigusi, eriti kui nad töötavad digiplatvormidel. me peame tegema nii, et kodanike mm, elu paraneb, et nende eraelu ei ohustata ja et kodanikud mõistaksid, mis on tarbija valikute aluseks internetis. meil on tõesti tööpõld väga-väga lai, äh, aga me peame looma sellise digiühiskonna, mis vastab inimeste vajadustele, mitte vastupidi. tänan suur aitäh ja nüüd üheks minutiks saab sõna kolleeg Del Castillo Vera, palun. suur aitäh. president Volinik, esimene küsimus on, mida tähendab sotsiaalne Euroopa? sotsiaalne Euroopa on ju iseenesest selline Euroopa, kus igaühel on võimalus professionaalselt äh, ja ka äh, areneda ja ka isiku arenguks võimalusi. nüüd äh, uued tehnoloogiad annavadki võimaluse äh, enesearenduseks ja mm, kuidas seda siis kõike tagada, meie arvates on ainult üks vastus sellele õppimine ja koolitus, meil on vaja sellist digiõpet kogu haridussüsteemis, alustame juba väga väikestest lastest, läheme edasi koolilastega ja siis töötajatega või siis ka töötutega ning ka vanemaealistele on vaja digikoolitust. see on oluline kogu Euroopas ja seda on võimalik ka mõõta, see on eluliselt tähtis Now... suur aitäh ja nüüd üheks minutiks saab sõna kolleeg Alves Munjas, palun. aitäh. Euroopa peab valmistuma. Euroopa peab valmistuma digitaalseteks muutusteks ja me ei tohi jätta kedagi maha on äärmiselt oluline, et see, mida me teeme, toob kasu kõigile ja võimaldab neil anda oma panuse nii et ei oleks mitte mingisugust ebavõrdsust, et me looksime kvaliteeti, et me looksime rohkem töökohti, iseäranis selliseid töökohti, mis on seotud uute tehnoloogiatega ja me ei leia, et praegu sellised asjad toimivad, toimuvad. väga väike osa inimesi töötab selles sektoris Äh, ainult kakskümmend kaks protsenti selles sektoris töötavatest inimestest on naised. me vajame digitaalset kultuuri, mis toetab tõelist arengut, tõelisi oskusi, aga me ei saa kindlasti hakkama ilma andekate inimesteta. andeid tuleb jagada, võimalusi tuleb jagada ning on äärmiselt oluline, et võimalused oleksid olemas kõigile ja ma mõtlen siin eelkõige, eelkõige naisi. härra Berendsen, palun. suur aitäh Äh, digitaliseerimine pakub meie majandusele terve rea võimalusi, see saab samuti tugevdada ühiskonna, äh, parandada tootmise protsesse, tervishoidu, ohutut transporti, ühistransporti. kõik see on seotud digitaliseerumisega. aga üha rohkem tähendab digitaliseerimine ka seda, et me peame olema teadlikud ohtudest, mitte kedagi ei tohi jätta maha inimesed peavad suutma digitaliseerumisega sammu pidada. see on väga oluline. teiseks ei tohiks me sõltuda teistest maailma piirkondades tehnoloogia vallas me tahame hoolitseda selle eest, et meie saame kasutusele võtta tehnoloogia, mis tugineb meie standarditele. inimesed peavad olla eh, esikohal ja tehnoloogia peab teenima inimeste huve me peame looma sellise raamistiku, äh, mis võimaldab äh, selle kohta, mis on võimalik ja mis ei ole võimalik, mitte kedagi ei tohi maha jätta ja meil on vaja tehnoloogiat, mis toimib inimeste hüvanguks. niimoodi saame kaitsta oma kodanikke ja samas kasutada ära neid võimalusi, mida uus tehnoloogia pakub ühiskonnale ja meie majandusele. aitäh. ja nüüd üheks minutiks äh, proua Vind, palun. aitäh. digitaalne revolutsioon on mõjutanud meie elu iga valdkonda. kaks protsenti Euroopa elanikest äh, saab äh, suurema osa oma sissetulekust digitaalsetel platvormidel töötamisest ja see arv kasvab. üleminek analoog, analoogselt töölt digitaalsele tööle suureneb ähm, äh, nõuab muutusi ka tööseadusandluses, kui me räägime miinimumpalkadest, kollektiivsetest palgakokkulepetest digitaalsed platvormid ähm, äh, õõnestavad äh, praeguseid väljakujunenud arusaamu. me peame hoolitsema selle eest, et meil oleksid korralikud palgatingimused digitaalsete platvormide töötajatele. Äh, võimudel peaks olema juurdepääs nende, neid platvorme kontrollivatele algoritmidele, see on oluline, kui me soovime digitaalset Euroopat, mis oleks ka sotsiaalne Euroopa, aitäh! aitäh ja üheks minutiks proua Taaler, palun aitäh, president, kallid kolleegid, me oleme kuulnud suurepäraseid sõnavõtte. mina tahaksin asjad äh, kokku võtta äh, ettevõtja naisena äh, olen ma korduvalt saanud hästi mõeldud nõuandeid, aga pärast viiteist aastat Äh, minu e-, töölised ja minu äh, ettevõte tõendavad, et digitaliseerimine loob töökohti ja tagab töökohti ei ole vist vaja öelda, et see mõjutab, digitaliseerumine mõjutab ka väga traditsioonilisi tööharusid. minu valimisringkonnas äh, Tiroolis äh, Esteritöö nägi neid võimalusi ja me muutsime äh, oma tootmisliine, võtsime kasutusele tehnoloog-, äh, digitaalse tehnoloogia, vaatamata kõigile nendele hoiatustele, mida me kuulsime, me ei pidanud va töötajaid vallatama. otse vastupidi, meie turuosa ja tööjõud suur, töö, töötajad töötajate hulk suurenes. kallid kolleegid, see ongi äh, mõte, mis majandusel on ja millele poliit-, poliitikud peavad tähelepanu pöörama, aitäh! aitäh nüüd äh, äh, kolleeg Garcia del Banco üheks minutiks. digitaliseerimine ja tehisintellekt on suured võimalused ja äh, tööstusrevolutsioonist alates meil ei olegi midagi, mida me saaksime selle, nendega võrrelda, need toovad kaasa suuri muutusi ja nende muutustega ka-, kaasnevad ka kartused, kontrolli kaotus, töökohtade kaotus ja ainult üks viis on nende hirmudega toime tulla. kasutada ära võimalusi, mida need muutused pakuvad, aga selleks on vaja digitaalset kirjaoskust. meil on vaja rohkem kui digitaalseid oskusi, digitaalseid vahendeid, meil on vaja äh, humanistlikuma lähenemi-, lähenemist Äh, selleks, et meil oleks demokraatlikum lähenemine tehisintellektile ja teistele asjadele, nii et, et me pöörame, peame tähelepanu pöörama mitte eks, ainult ekspertidele, vaid kõikidele inimestele, kes saavad aru, millised on ohud, millised on väärtused, mis on kaalul, et me saaksime tõesti luua sellise ühiskonna, mis on inimeste kätes, mis on rohkem tulevikku suunatud. ma kutsun nõukogu ja komisjoni üles tegema neid jõupingutusi, et meil oleks avatud osalus ning et me oleksime kodanikele võimalikult lähedal ja et muutused oleksid kasulikud kõigile. aitäh ja